Ladies and gentlemen, I would like to start. daamid ja härrad, palun alustame. Adoption of the agenda. kõigepealt päevakorra vastuvõtmine. kas te olete päevakorraga nõus? kui jah, siis aitäh. I would like to remind you. tahaksin teile meelde tuletada, et laiendatud juhatus toimub pärast komisjoni istungit, pärast mõttevahetust James Moraniga kes on siis tulevane Euroopa delegatsiooni juht Kairos. kõigepealt mõned märkused, me oleme kutsunud härra Jankeri Moldova välisasjade esindaja siis kahekümne esimesel märtsil meie komisjoni istungile, kas te olete sellega nõus? ja samuti tahaksime kahekümne esimesel märtsil korraldada arutelu Euroopa välisteenistuse teemal. eile ja tähendab möödunud nädalal rääkisin härra Koppolaga, kes on äh, ÜRO peasekretäri eriesindaja Iraagis ning ta kõneles meile olukorrast Iraagis ning eriti äh, Camp Ashrafi olukorrast ning kui te nõus olete, siis kutsuksin ta ühele meie tulevasele istungile, et me saaksime siis sellel teemal arutelu pidada. võib-olla siis Ken Friedi teemaga koos, David Friedi kutsume ka, kes on siis Ameerika presidendi esindaja selles küsimuses niisiis me peame vaatama, kas need inimesed saavad siia tulla. ja kutsume siis siia ka Euroopa Liidu esindaja Iraagis. ja nüüd läheme siis päevakorrapunkti number kolm juurde. Fortschrittsbericht Euroopa Parlamendi resolutsioon Bosnia ja Hertsegoviina kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eduaruande kohta. meie raportöör on Doris Pakk ja me panime ju paika selle, et muudatusettepanekute ühe, esitamise tähtaeg on üheksas veebruar kell kaksteist. kui kolleegid on nõus, siis me jätame selle tähtaja paika ja Doris saab sõna. aitäh, härra juhataja. üllatav on see, et meie Bosnia-Hertsegoviina eduaruande eduaruandest räägime alles täna, aga ma soovisin seda sellepärast, et äh, ma arvasin, et detsembrini ei toimunud mitte midagi. Äh, oli täielik tupikseis, äh, valitsust ei olnud, alles vahetult enne aasta lõppu suutsid osapooled kokku leppida riigi valitsuse moodustamises, aga seda valitsust ei ole veel moodustatud. me teame, kes peaks äh, seda äh, riigi juhtima hakkama endine rahandusminister De Vanda, aga, aga äh, kõik muu ei ole veel üldsegi selge. lepitud on kokku mõningates poliitilistes teemades ja erinevalt sellest, mis minu raportis kirjas on, pean ma ütlema, et alates reedest on olemas ka riigiabi seadus, nii et ma pean oma äh, Äh, raportis mõningaid äh, sõnumeid muutma positiivsemaks, enne kui me saame täiskogul seda hääletada, aga äh, asi on endiselt nii, et et palju aega on läinud riik, valitsuse moodustamisega ja läheb veelgi ja selle põhjuseks on osaliselt see, et et kompromissivalmidust valitsevate parteide vahel on väga vähe ning vaja oleks suurt välist survet, et üldse mingeid tulemusi saavutada. me nägime eelnevatel aastatel, et et, et saavutati viisavabadus, seda oli võimalik ähm, saavutada üksnes seetõttu, et väline surve oli nii suur ja ja valitsejad said aru, et äh, ilma koostööd tegemata ei ole nõus. meil on hea meel, et Euroopa äh, liit on näidanud, et Bosnia-Hertsegoviina vastu on suur huvi, meil on lõpuks ometi kõrge esindaja, meil on Euroopa Liidu delegatsiooni juhataja, kes on siis kahel ametikohal mitte üksnes kõrge esindaja, vaid ka mm, meie Äh, selle piirkonna saadiku härra Sörenseni esindaja, ta tunneb väga hästi seda piirkonda ja tegemist on inimesega, kes tõesti üritab kohapeal erinevate poliitiliste jõudude, parteide, valitsusväliste organisatsioonidega üht-teist ära teha. Bosnia-Hertsegoviinas on probleemiks äh, see, et riik on jagatud kaheks, ei ole iseenesest halb, sellepärast et need mõlemad äh, riigi osad moodustavad eh, riigi kui terviku ja arusaamatu on see, et mõni, mõlemas pooles ei ole väga palju arusaamist sellest, et vaja on terviklikku riiki ja et iga riigi osa ei ole riik riigis, aga niikaua, kuni mõlemad riigi osad arvavad, et nad kaotavad midagi, nad kaotavad oma identiteedi, kui nad on ühise riigi poolt, on meil väga palju probleeme, sest mõningaid asju on võimalik läbi rääkida ainult riigi tasandil Bosnia-Hertsegoviina riigina saab liituda Euroopa Liiduga üksnes siis, kui tal on korralik äh, haldussüsteem, on olemas äh, sellised asutused, millega Euroopa Komisjon ja nõukogu saavad äh, läbirääkimisi pidada. meil on palju probleeme selles riigis, meil on probleeme korruptsiooniga, tegemist on praktiliselt vähkkasvajaga selles piirkonnas ja selle vastu tuleks otsustavalt võidelda justiitsministrid äh, peaksid väga palju otsustavamalt tegutsema. võib öelda, et Bosnia-Hertsegoviina sõjakurjategijate äh, osas on teinud tihedat koostööd äh, sõjakuritegude tribunaliga, aga meil on endiselt probleeme kurjategijate vastutusele võtmisega riigis endas, nii et me ootame neilt suuremat pühendumust. meil on väga palju mm, lahtisi äh, ja lõpetamata protsesse, mitte üksnes äh, Äh, sõjakurjategijatega, vaid ka muidu äh, ja põhjuseks on see, et äh, et seal ei toimi kohtusüsteem nii, nagu see toimima peaks, hoolimata sellest, et me oleme aastaid seal kohal olnud. eelmisel aastal isegi Lady Ashton äh, reageeris sekkus ja ütles äh,, äh, ütles Republika Srpska presidendile, et vaja on justiitsreformi äh, Äh, probleemiks on see, et Republika Srpskas ei soovita, et oleks äh, föderaalkohtusüsteem, äh, aga riiki ilma föderaalse kohtusüsteemita ei saa tõsiselt võtta. see, mida dialoogis välja on öeldud, on küll hea, aga see peab viima ka millegi konkreetseni, et saaks edasi liikuda kohtusüsteemi reformi puhul me märkame, et seksuaalkuriteod mis pandi toime lahingute ajal äh, Bosnia-Hertsegoviinas, et äh, nende toimepanijaid ei ole vastutusele võetud ja et ka nende kuritegude ohvrid ei, ei ole saanud äh, õig-, õiglase kohtumise, kohtlemise osalemiseks. seal on üht-teist tehtud, aga mm, tuleks äh, ka hoolitseda selle eest, et äh, neid äh, naisi koheldaks äh, õiglaselt. ning mis puudutab pagulaste tagasipöördumist, sisepagulaste ja ka välismaal olevate pagulaste kojupöördumist, seal on samuti vaja edusamme Sarajevo protsessis ning äh, me rääkisime sellest ka kolleegidega Bosnia-Hertsegoviina parlamendis. Sarajevo deklaratsioon annab kätte suuna ja asi peab olema nii, et pagulased, kes tahavad tagasi pöörduda, peavad seda ka teha saama. ma tahaks viidata ühele asjaolule, mida ma raportis ei, kirja ei pannud, aga mis on kõigis muudes raportites kirjas. Põhja osas on olukord samasugune nagu vahetult pärast sõda. tegemist on viljaka piirkonnaga, aga sinna ei ole keegi tagasi tulnud. Need, kes tulid tagasi, need ehitasid maju, majad, aga nad ei saa ei öö, ei äh, veevarustust ega, ega äh, elektrivarustust ja nad peavad jälle tagasi pöörduma ja kui ma palun, et kohalik president midagi teeks, siis ta ütleb, et mina olen ainult president, aga kohaliku, kohalikes oludes valitsevad äh, kohalikud linnapead ja vallavanemad. me peame hoolitsema selle eest, et inimesed saaksid tagasi tulla, me peame hoolitsema ka selle eest, et olukord paraneks haridussektoris Äh, väga raskeid probleeme on inimestega, kes töötavad haridussektoris, seal on kolmteist äh, haridusministrit, äh, kõik on väga killustunud, on vähe koostööd ja see viib selleni, et Bosnia-Hertsegoviina erinevalt sellest, mida meie juba kahe tuhande seitsmendal aastal neile pakkusime, ei osale Euroopa Liidu haridusprogrammides, tegemist on jällegi midagi, mida noor põlvkond ei saa kasutada, sellepärast et poliitikutele ei õnnestu luua ühist agentuuri, kes sellega tegeleks tegemist on väikeste asjadega, aga kokkuvõttes näitavad nad äh, väga lootusetut äh, pilti Bosnia-Hertsegoviinast ja lootusetut eriti noorte inimeste jaoks. meenutagem seda, et Euroopa Liidus on meil ju siseturg, mis äh, toimib enam-vähem hästi, aga Bosnia-Hertsegoviinas ei ole siseturgu. erinevate riigiüksuste vahel on piirid tegemist on piiridega investeeringute ja töötajate jaoks, kui neid piire ära ei kaotata, ei saa olukord selles riigis tulevikus eriti paraneda. me viitame sellele, me ei saa aga midagi teha, sest äh, tegu, teod peavad tulema kohalikul tasandil. siin on ka teisi teemasid, mis, äh, mida on tematiseeritud. Te teate kõik seda Finchi, Finchi, Finchi juhtumit äh, Te teate, et, et on Äh, kolm rahvast ette nähtud ja, ja, ja siis teised ja need teised ei saa äh, riigiameteid pidada, tegemist on näiteks mustlaste või ka teiste rahvastega, neid äh, täpsemalt ei nimetata ja Seishi Finchi eh, otsu-, asjas otsustas Inimõiguste Kohus, et äh, see, seda korda tuleb muuta parlamendis äh, loodi ajutine komisjon, kes tegeleb selle juhtumiga ning esimest korda tegeleb see ilma äh, rahvusvaheliste vaatlejate osalemiseta, see, seda me tervitame, sest tegelikult nad peavad oma tööd ise tegema. ja me Euroopa Liidu uue saadiku Sörenseni töö on iseenesest väga hea, ta üritab luua selliseid töörühmi, eh, neid aidata, aga lasta neil eh, oma tööd teha. milliseid probleeme meil Bosnia-Hertsegoviinaga veel on? meil on tegelikult palju probleeme, ma nimetasin mõningad neist, aga ma tuleks tagasi hariduse juurde. Bosnia-Hertsegoviinas äh, Äh, on selline olukord, mis, mida on ka mujal Kagu-Euroopas, et äh, tekivad äh, igasugused eraülikoolid, private high school, American high school, seal on väga kõrged õppemaksud, aga sisuliselt on haridus halb ja lõpptulemusena ei ole lõpetajatel nende diplomitega midagi peale hakata. me, me, seal on olemas ka äh, Äh, akrediteerimisega tegelevad agentuurid, mis aga ei saa tegeleda hindamisega, sest neid takistatakse, nii et tuleks hoolitseda selle eest, et vanemad, kellel nagunii raha ei ole, maksaksid raha diplomite eest, millega ei ole midagi peale hakata, sest äh, kui ma mõt-, võrdlen äh, sellega, mida õpetab näiteks Law School Banja Lukas ja võrdlen seda juurateaduskonnaga Panja Lukas, siis äh, tõesti, see ei ole normaalne. nii et me peaksime selles osas midagi tegema. Äh, veel üks teema on see, et, äh, et ei, et OSCE ja OECD kunagi algatasid pro-, programmi Kaks kooli ühes majas, et et äh, tegemist on segregatsioon, segregeeritud äh, koolidega. minu meelest on see keskaegne, et need lapsed, kes käivad sellistes jagatud koolides, harjuvad väiksest peale sellega, et nemad on teistsugused ja et naabrid on neist erinevad ja et nendega ei saa suhelda. ja see ei saa äh, õige olla, et neid lapsi suunatakse vales suunas juba alates esimestest kooliaastatest. ja väga oluliseks ülesandeks oleks see, et äh, lapsed saaksid õppida koos ning viimane küsimus äh, selles valdkonnas äh, on, on see, et riigis ei ole mitte ainult kõrge korruptsioonitasa, tase, vaid, vaid et see Ehm, haldusstruktuur on äärmiselt keeruline ja väga suur, et kui ma räägin teile, et äh, neil on kolmteist haridusministrit, siis te kujutate endale ette, mis seal veel kõik, äh, mis, mida, mida kõike muud seal veel on. Ehm, ma olen äh, korduvalt sellest rääkinud, sellepärast ma pole seal ka eriti populaarne, aga ma ütlen veel kord, et see föderatsioon praegusel kujul ei saa toimida, seal on kümme kantonit seal on kohalik tasand, siis äh, nende kohaliku tasandi peal on kümme kantonit, kus on äh, igal, igas ühes kümme ministrit, siis on äh, veel föderatsiooni valitsus ja siis riigi kui terviku valitsus, see ei ole jätkusuutlik. seal on neli-viissada ministrit, neil ei ole nii palju raha, et neile kõigile palka maksta ja kõik läheb vales suunas äh, investeerida tuleks noortesse majandusse ja sotsiaalstruktuuri, mitte äh, haldusstruktuuri, mis äh, üksteise tööd vastastikku takus, takistab. Äh, vaja oleks ühist majandusnõukogu, väga hea, et selle teemaga tegeldakse. paljud küsivad mind, minult, et mida ma arvan kõrgest esindajast. ma, te teate, et algusest peale meie esimene esindaja oli ähm, ähm, äh, härra Pilt, et tema oli esimene kõrge esindaja, tema oli see, kes sai selles riigis tegutseda nii, nagu ta soovis, kõik tema järeltulijad tegid täpselt samamoodi, nad äh, võtsid vastu seadusi, hoolitsesid ühtse passi juurutamise eest, sest poliitikutel ei olnud see õnnestunud. Nad hoolitsesid selle eest, et on, oleks hümn, lipp, Nad äh, hoolitsesid riiklike sümbolite tekitamise eest ja võtsid vastu palju äh, seadusi äh,, härra Pilt kuni, ja kõik tema järeltulijad kuni Paddy Ashtonini. ja nüüd äh, on meil selline olukord, et kõrge esindaja minu arvates ei peaks seal enam tegutsema, sellepärast et oma mm, kohalolu faktiga juba selle faktiga, et on olemas selline instituut, institutsioon, mis õigusriigis tegelikult ei ole ilmtingimata aktsepteeritav. et sellise isiku olemasolu takistab poliitikutel vastutuse võtmist. kui on olemas keegi, kes otsuseid langetab, siis ma ise ju ei pea midagi otsustama, et miks ma peaksin oma valijaid äh, pahandama äh, see on minu arvamus, aga ma olen siin veidi sõbralikumalt äh, sõnastanud, et me peaksime mõtlema, et kas äh, kõrge esindaja ei peaks äh, hakkama lahkuma, ma tean, et on ka teisi arvamusi, aga kui keegi soovib seda sõnastust teravamaks teha, siis mul ei ole midagi selle vastu, ma olen sellega nõus. see on see, mida ma soovin siin täna öelda. teha on veel väga palju, õnneks üht-teist on liikuma hakanud ja ma unustasin veel ühte asja öelda, et mul on veel on ka, on ka kolmas osa, et lisaks kahele osale on ka distrikt äh, Britško äh, ja selle eksistents on ka mingil määral juba kindlustatud ja seda, sellest haldusstruktuuri ka toetatakse. nii et kahepoolne koostöö mm, toimib, naabritega Bosnia-Hertsegoviinal probleeme ei ole, koostöös Hor-, Horvaatiaga loodetavasti jõutakse äh, Dubrovnikust äh, lõuna pool asuva ala probleemide lahendamiseni, et äh, tegemist on sellise mm, probleemiga, et äh, mida, et tuleb teha kümnekilomeetrine ring selleks, et äh, Horvaatiast äh, teise riigi ossa, Horvaatia riigi ossa minna, otsustati, et võiks ehitada sild, eks me näe. Horvaatia kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal äh, saab Euroopa Liidu liikmeks ja selle, tekitab suuri probleeme Bosnia-Hertsegoviinale, sellepärast et äh, tekivad piirid, mida inimesed praktiliselt ei saa ületada, eriti just piirkonnas, kus seda väga vaja oleks. Äh, see puudutab eriti toiduaineid ja hoolimata sellest, et me kümme aastat oleme põlvili palunud, et nad võtaks oma äh, Äh, seadused vastu, nad ei ole võtnud neid äh, seadusi vastu ja see tekitab raskusi paljudele ettevõtetele Bosnia-Hertsegoviinas. ma loodan, et see viib selleni, et vastutavad poliitikud näevad, et seda on vaja, et eriti just äh, ähm, toiduohutuse fütosanitaar valdkonnas oleks ähm, Bosnia-Hertsegoviina ka ekspordivõimeline see on siis see, mida ma täna tahtsin öelda, ma eeldan, et te kõik loete seda raportit äh, väga põhjalikult ja saate ise oma arvamuse kujutada, kindlasti juhataja ka äh, loeb äh, seda raportit, see on ka saksa keeles olemas, ei ole vaja siin alati inglise keelt rääkida. ma arvan, et meil, et meie raport saab olema hea ja mul oleks hea meel, kui kolleegid teeksid muudatusettepanekuid võib-olla oleks raportit sõnastust mõnes kohas võimalik muuta ka teravamaks. kui te tahate seda raportit äh, leebemalt sõnastada, siis äh, sellel ei ole mõtet, sest seda ei võtaks keegi tõsiselt, et kui me äh, asju nimepidi nimetame, siis meid võetakse tõsiselt ja usaldatakse. me ei pea neid inimesi õpetama, aga me tahame olla abiks ja Euroopa Liit rohkem kui kunagi varem äh, teeb püüdlusi koos kohalike poliitikutega selleks, et äh, see riik ei jääks äh, sellisesse olukorda, nagu ta praegu on. meil on vaja ka selleks ka poliitikute valmisolekut muudatusi teha. seni on sellega olnud väga suuri probleeme, aga ma loodan, et uus aasta algas paremini, kui vana aasta lõppes. Uh, suur tänu, proua Pakk selle ülevaate eest. on üks riik, kus olukord on äh, raskem. Äh, tegemist on äh, Saksamaaga. Saksamaal on seitseteist haridusministrit ja see süsteem ka ei toimi aga teil ei, meil ei ole seitseteist ministrit Nordrhein-Westfaleni liidumaal. seal on ainult üks. härra Brock ütleb, et see üks on ka ülearune. aitäh selle raporti eest. ja ma loodan, et meil õnnestub, et sellesse protsessi seal tuleb ka mingi liikumine, aga nad peavad selle eest ise hoolitsema ja kõigepealt saab sõna härra Kukon, kes tegeleb selle piirkonnaga aitäh, esimees. Eh, tahaksin tänada proua Pakki selle väga hea raporti eest. samuti tahaksin teda tänada selle eest, et ta eh, tegi väga põhjaliku sissejuhatava sõnavõtu. see raport käsitleb kõiki olulisi pakilisi teemasid eh, ning annab õiglase ülevaate üldisest olukorrast riigis. ma olen raportööriga nõus et kahjuks on enamikes valdkondades äh, toimunud ainult äh, mõningasi edusamme. Äh, Bosnia-Hertsegoviina jääb teistest regiooni riikidest selles osas maha. ma olen juba korduvalt öelnud seda, aga olukord selles vallas ei ole endiselt muutunud. see riik vajab see riik, riik peab kiiresti näitama, et ta suudab Euroopa Liidu integratsiooniga toime tulla, see aga ei ole võimalik, kui ei ole olemas tõhusalt toimivaid äh, struktuure kõikidel haldustasanditel. Äh, valitsuse moodustamine ning üldine kokkulepe näiteks riigiabi osas ja äh, rahvaloenduse osas tõesti näitab, et asjad Bosnia-Hertsegoviinas liiguvad samuti on toimunud edusamme äh, põhiseaduse kooskõlla viimisel Euroopa Liidu äh, Inimõiguste Kohtu otsusega, aga äh, sellele vaatamata tuleb jõupingutusi teha väga paljudes teistes eluvaldkondades, näiteks kohtureformi elluviimine, õigusriigi tugevdamine või näiteks avaliku halduse reformi elluviimine kõik need sammud aga ei ole võimalikud, kui Bosnia poliitikud neid ei toeta. Nad peaksid võtma täieliku äh, vastutuse, äh, nad peaksid ühendama jõud ning äh, integratsiooniprotsessiga edasi minema. see on ainult siis võimalik, kui kõigil on ühine nägemis ja arusaamine sellest, milline peab olema riigi tulevik samuti äh, äh, on asi seotud rahvusvahelise järelevalvega, ma olen täiesti nõus, et me peaksime leidma lahenduse äh, selleks, et kohalikud elanikud tunneksid ennast rohkem vastutavana. kahtlemata on veel väga palju teisigi pakilisi küsimusega, millega tuleb tegeleda ning ma loodan, et nüüd, kus uus valitsus on ametis, on võimalik ka saavutada edu. asi ei ole ju ainult Euroopa Liiduga integreerumises, palju olulisem on see, et need muutused tuleb läbi viia Bosnia-Hertsegoviina rahva heaks. tänan. Dank u wel, voorzitter. Ik wil de rapporteur mevrouw Pak feliciteren. Aitäh, ka mina tahaksin tänada raportööri proua Pakki selle raporti eest. variraportöörina Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist äh, on mul mõningad märkused. ma ei hakka kordama seda, mida siin juba mainiti, loomulikult äh, on Bosnia-Hertsegoviinas praegu periood äh, ja see on tõesti see periood, kus äh, asjad viimaks on ometigi hakanud äh, liikuma, me oleme, eh, me peame vaatama, mis eelseisvatel nädalatel, kuudel toimub. Ähm, uus valitsus on lubanud, et teeb asju, mis on hädavajalikud. Ähm. oluline on see, et ähm, äh, on saavutatud näiteks rahvaloendusseaduse osas kokkulepe minu arvates on äärmiselt oluline, et me pööraksime tähelepanu ka äh, sellele, kuidas näiteks peatüki seitse hakatakse kohaldama ning äh, ümberasustatud isikuse taga, tagasipöördumisele. minu arvates on ka oluline, et me lõpuks ometi oleme äh, näinud, et põhiseadust hakatakse muutma, on olemas parlamendikomisjon, mille ülesandeks see on, aga me peame ootama ära need konkreetsed muudatusettepanekud, mis sellelt komisjonilt tulevad samuti on oluline, et me arvestame äh, sellega, mida põhiseaduskohus on öelnud äh, vastavuse küsimuses, äh, arvestades siis bosnialast topeltkodakondsust, samuti neid ümberasutatud esimees, inimesi, see seadus on tühistatud, aga see probleem tuleb kuidagi lahendada ning äh, jällegi üks asi, mida ka proua Pakk mainis, nimelt äh, sõjaaegsete seksuaalkuritegude ohvritele suunatud strateegia kuskil aasta-poolteist tagasi. mina, härra Kukan ja proua Pakk äh, kirjutasime ühiselt kirja Bosnia valitsuse kahele erinevale juhile ma arvan, et see kiri äh, avaldas üsna palju mõju, äh, võeti vastu strateegia äh, nende kuritegude ohvriks, ähm, ohvrite aitamiseks, jutt käib rohkem kui kümne tuhandest naisest, aga see probleem on ometigi olemas, sest see strateegia tegelikult oleks pidanud juba heaks kiidetama eelmise aasta lõpus aga näiteks Srpska Vabariik ei ole praegu selle protsessiga ühinenud. on väga oluline aga, et see strateegia tõesti heaks kiidetakse, ellu rakendatakse. ning lõpetuseks äh, Bosnia suhted Horvaatiaga kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal saab Horvaatiast Euroopa Liidu liikmesriik Neil on tuhandeid kilomeetreid ühist piiri ja väga paljud küsimused on lahendamata, küsimused, mis on näiteks seotud kaubandusega, neid proua Pakk mainis, aga neid küsimusi on teisigi ja ma loodan, et kaks riiki saavutavad kokkuleppe nii kiiresti kui võimalik. Need on siis need teemad, mida ma tahtsin oma fraktsiooni nimel, sotsiaaldemokraatide nimel mainida ning loomulikult ootan head koostööd proua Pakiga. proua Kornelisson aitäh! üldiselt äh, ma arvan, et tegemist on üsna hea raportiga ning minu arvates oli väga tore, et proua Pakk äh, suutis äh, juhtida tähelepanu edusammudele, mis on tehtud ja olla ka natuke julgustav ja lootust sisaldav. ja samuti on väga hea kuulda, et riigiabi seadus on nüüd arutuseks esitatud, nüüd on vaja veel rahvaloendusseadust ja ja äh, siis peab veel stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping jõustuma. aga üldiselt ma olen siiski mures, sellepärast et asjad ei lähe sugugi hästi ning ma arvan, et siin raportis me peaksime leidma tasakaalu ühelt poolt, et me ei oleks liiga naiivsed ja mitte liiga optimistlikud ja teisalt, et me ei hakkaks ka siin täielikku hukku ja hävingut ennustama ja ei oleks liiga negatiivsed mulle teeb eriti muret ähm, see, mis praegu kohtusüsteemi äh, ümber toimub. seda kasutatakse lihtsalt poliitilisteks mängudeks, seda toodetakse lihtsalt ähm, õõnestab riiklikke institutsioone. Äh, kohut kasutatakse selleks, et igasuguseid uusi õigusakte äh, blokeerida õigusriigi olukord on kohutav ja ma ei tohiks tõesti taluda olukorda, kus riiklikke institutsioone õõnestatakse, eriti kohtuorganeid ja ma loodan, et see struktureeritud dialoog tõesti toimib, aga see toimib ainult siis, kui proua Sörensen äh, saab piisavat toetust. ma arvan, et äh, see peaks tähendama, et äh, Euroopa Liit peab oma tegevust tugevdama ja tõhustama. me peame arvestama sellega, kuidas see riik on üles ehitatud, seega ei piisa sellest, kui me oleme esindatud ainult pealinnas, me peaksime olema esindatud ka erinevas, erinevates regioonides ja samuti peaksime pöörama rohkem tähelepanu just nimelt kohtute ja põhiseadusega seonduvatele teemadele. poliitilises plaanis tähendab see seda, et Euroopa Liit ähm, ning Bosnia ja Hertsegoviina peavad olema ühised äh, seda äh, probleemi võib-olla ei ole nii selgelt mainitud, aga minu arvates üks suuremaid probleeme Euroopa Liidu suhtumises äh, Bosnia-Hertsegoviinasse on see, et et meil tegelikult ei ole sellist ühtset suhtumist, väga palju on vastuolusid ning äh, inimesed seal ei mõista või ei äh, tea, äh, et me tõesti toetame Sörenseni, nii et, et võib-olla peaks seda mainima. et mitte miski ei tohiks tema seis-, positsiooni õõnestada me esitame mõned muudatusettepanekud, äh, äh, kus me tõenäoliselt väljendame siis äh, muret selle peale, selle üle, et asjad Bosnias väga hästi ei lähe, meie sooviksime, et asjad läheksid hästi ning ma loodan, et me suudame olla konstruktiivselt kriitilised et see uus struktureeritud dialoog ja, ja see, et Bosnia-Hertsegoviinas on nüüd ähm, ametis valitsus, siis tõesti võimaldaks olukorda parandada, aitäh. härra Puusek. aitäh, ka mina äh, tahaksin äh, liituda nende tänusõnadega, mis proua Paki aadressil on öeldud, mulle tundub, et raport on tõesti hea ning eh, kui me vaatame seda tasakaalu ühelt poolt eh, julgustamise ja teiselt poolt eh, vajaduse üle kohuseid täita, sest on ju teatud kohustused, mis Bosnia-Hertsegoviina on võtnud. väga oluline on see tasakaal leida, aga ma tahaksin öelda, et kolm kuud tagasi ma käisin Bosnia-Hertsegoviinas ning äh, sellest ajast saadik me oleme väga selges, selgeid edusamme näinud. Äh, vähemalt selles osas, mis puudutab parlamendi poolt võetud kohustuste täitmist. minu arvates on oluline, et pärast äh, sellist nendepoolset reaktsiooni peaksime meie reageerima ka omalt poolt, neile on vaja julgus, need vajavad julgustamist, nii et ma arvan, et siin raportis on väga oluline selline tasakaal leida mul on aga ka kaks väga konkreetset tähelepanekut. ma kuulsin äh, kogu aeg, kui ma ajakirjanike ja poliitikutega kohtusin, et äh, väga paljud meie ettepanekud on bürokraatlikud, äh, bürokraatlikud Euroopa Liidu seisukohad, aga me peaksime üritama poliitikutele ja ühiskonnale laiemalt selgitada, et need ettepanekud, need soovitused on väga tihedalt seotud nende enda edusammudega. Need muutused aitavad äh, neid nende raskes rahanduslikus olukorras, nende keerulises siseriiklikus olukorras, aitavad nende kohtusüsteemi, need muutused on selle, vajalikud selleks, et aidata neid ja mitte selleks, et aidata Euroopa Liitu. mulle tundub, et see oli võib-olla peamine probleem, mis neil oli niisiis me peaksime rõhutama, et eh, head seadused, toimiv demokraatia, toimiv vabaturusüsteem, korruptsiooniga võitlemine on midagi sellist, mis on kasulik neile, mitte Euroopa Liidule. meie ei, meie eh, tahame nendega eh, tihedamaid suhteid, aga me ei taha, et nendest tehakse kandidaatriigi enne, kui nad on valmis seda tegema nii et, et äh, me peame olema äh, valmis äh, siis, kui edusamme tehakse, et siis me oleme valmis ka tõstma oma suhted selle riigiga uuele tasandile ja ma arvan, et see oleks väga hea signaal neile, et kui nad täidavad teatud tingimusi, mille täitmist me neilt ootame, siis me saadame neile signaali, et nad lähevad õiges suunas ning et neil on võimalus tulevikus Euroopa Liidu liikmeks saada ning veel kord aitäh raportöörile Eh, suur tänu äh,. raportöör proua Pakk. proua Pakk, ma lugesin suure huviga seda, mida te kirjutasite oma raportisse. Teil on võib-olla veel meeles, et meil mõned kuud tagasi toimus ka arutelu salafistide ja islami küsimuses ja mm -hmm moslemi kogukonna osas üldse Bosnia-Hertsegoviinas. Deutsche Welle on saatnud äh, välja veel ühe hoiatuse Bosnia-Hertsegoviinas toimuva osas ja tsiteeriti sellega seoses ühte Sarajeva ajakirjanikku, ja minu küsimus on, et äh, kuidas teie suhtute nendesse hoiatustesse, mis tehakse seoses äh, islami äärmuslaste liikumistega? mina olen protestant, äh, Horvaatia peapiiskop on öelnud, et kui selline islami äärmuslik liikumine kogub jõudu Bosnia-Hertsegoviinas, siis on selle esimese ohvri, esimesed ohvrid kindlasti Bosnia-Hertsegoviina moslemi, mõõdukad moslemid kõigepealt kuidas teie suhtute sellesse äärmuslikku liikumisse ja sellesse, kuidas see järjest rohkem maad võtab Bosnia-Hertsegoviinas? järgmine kõneleja, suur tänu, härra esimees. ma tahaksin kõigepealt äh, tänu avaldada meie raportöörile. ei ole siin parlamendis äh, teist sellist saadikut, kes oleks nii pühendunud Bosnia-Hertsegoviina Äh, Euroopa võimalikule liikmestaatusele, kui seda on Doris Pakk, suur tänu nende jõupingutuste ja hea tahte ülesnäitamise eest. omalt poolt ütleksin, et Bosnia-Hertsegoviina on muidugi strateegiliselt ja nende kultuuri öö, äh, pärandit arvestades ja nende rolli kogu selle ringkonna äh, ühtsuse äh, kontekstis väga-väga oluline ja me ei peaks mitte kunagi äh, maha laitma nende Euroopa-meelseid ja, ja poolseid püüdlusi. kuid loomulikult meil on põhjust muret tunda järjest rohkem, sellepärast et märgid positiivsest arengust on järjest vähemad ma olen muidugi kursis sellega, et poliitilised erakonnad on nüüd kokku leppinud uue valitsuse koosseisus, see on positiivne, et peaminister ja, ja ka president on ametisse saanud, see on võib-olla esimene selline oluline panus, mis on tehtud äh, uues Bosnia-Hertsegoviinas. ja see näitab ka uut äh, liikumiskiirust äh, arengus üldiselt, kuid ma arvan, et ka Euroopa Liidu esindaja härra Sörenseni, kellel on kahene ülesanne, ametisse nimetamine on suurepärane samm ning alles hiljuti toimus meil temaga väga positiivne kohtumine. mõned Euroopa Parlamendi saadikud kohtusid temaga, ma soovin härra Sörensenile edu tema uues ametis. ja muidugi on terve rida asju tänases Bosnia-Hertsegoviinas, mis meile muret tekitavad lisaks sellele probleemile, millest rääkis hetk tagasi härra Pelder, tekitab mulle muret äh, teatav äh, segregeerimine noorte inimeste seas. see on otsene tulemus äh, sellele, et kunstlikult joonistati piirid Bosnia-Hertsegoviinas pärast sõjategevust, on täiesti vastuvõetamatu meie jaoks äh, et ähm, lapsed äh, peavad äh, äh, kooli minema erinevatest ustest, et serblased ühest uksest, moslemid teisest uksest. Need on mõned sellised probleemid, mis kohe silma hakkavad Bosnia-Hertsegoviinas. kuid lõpetuseks ütleksin, et jah on väga oluline, et Bosnia-Hertsegoviina valitsus äh, tunneb, et Euroopa neid toetab ja nendesse sõbralikult suhtub. suur tänu. proua Pakk, nüüd on sõna teil. Äh, aitäh, ma saan olla paljude asjadega nõus, mida siin öeldi, aga min-, mulle esitati ainult üks küsimus tegemist oli see küsimus, mis puudutas äh, moslemi ekstremiste poolt Bosnia-Hertsegoviinas. härra Pelderil on õigus, ta hoiatas selle eest juba mm, tol ajal, aga olukord on muutunud hallem, halvemaks, tegemist on vahhabistidega äh, Saudi Araabiast, kes tegelevad seal oma tegude toimupanemisega ja kes äh, ja va-, vaesed noored töötud on nende ohvriteks neid, äh, neile makstakse palka selleks, et nad nende teenistusse astuks ja see on äärmiselt halb moslemi vähemus, moslemi kogukonna jaoks, sest et äh, kuna nemad on ka moslemid, siis äh, süüdistatakse ka neid selles ja teil on täiesti õigus selle muudatusettepanekuga, härra Pelder. ma olen teadlik sellest ohust aga mis mind kõige rohkem pahandab, on moslemi kogukonna pea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 et tema ei astu rohkem vastu vahabiitide tegutsemisele. see oleks ju, see on ju tema enda huvides, tema enda moslemi äh, kaaskodanike huvides, et äh, vahabiitide tegutsemisele pandaks piir. me teeme selle kohta muudatusettepaneku, aga üks märkus selle kohta, et kuidas need vahabiidid üldse siin sellesse riiki jõuavad. kui me üheksakümnendatel aastatel oleksime rohkem tegelenud Bosnia-Hertsegoviinaga, ei oleks keegi Saudi Araabiast sinna sinna tulnud. nii et äh, tegemist on meie enda vigadega üheksakümnendatel aastatel ja nüüd me peame ühiselt nende vastu võitlema. Manchmal denke ich in solchen Fällen, äh, wie man da einen Weckruf machen kann. Vahel äh, kümme aastat tagasi oli, äh, räägiti samasugustest asjadest ja me ei näe sisulisi edusamme. asi läheb edasi nagu ikka, me koostame samasuguseid rep-, samasuguseid raporteid, et võib-olla on meil, oleks meil võimalus äh, siin äh, inimesi üles ära, äratada oma raportiga. ja Thessalonikist alates mm, on Thessalonikis lubatust on võimalik äh, ka ta-, taganeda, et võib-olla oleks see üks võimalus. aga veel kord, äh, muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg on üheksas veebruar ja me hääletame komisjonis esimesel märtsil, nii et aega ei ole palju. nii et palun, kolleegid, leppige kokku ühises seisukohas selleks et me saaksime selle suure häälteenamusega vastu võtta. nüüd äh, päevakorrapunkt neli, tegemist on tundliku küsimusega. nimelt äh, Euroopa ja Iisraeli äh, lisa, lepingu lisaprotokoll, mida on tükk aega blokeeritud. Iisrael äh, on aga nüüd hakanud äh, jälle tegutsema ja meie peame oma seisukoha esitama. meie raportöör, meie arvamuse koostaja on äh, härra de, proua de Kaiser ja ma palun, et äh, ta räägiks meile oma arvamusest. suur tänu, härra esimees nagu te ütlesite, tegemist on äärmiselt delikaatse teemaga ja ütlesite, et üsna kaua on asi olnud äh, blokeeritud. proua de Kaiser ütleb, et ta ootab mõned hetked, et saalis oleks vaikus. proua de Kaiser jätkab. ma tahaksin äh, enne, kui ma lähen selle juurde, mida mina pean problemaatiliseks, tuletada meelde natukene äh, millised on need piirangud, mis on seatud sellele dokumendile, mis teie ees on. tegemist ei ole veel resolutsiooni või arvamusega, tegemist on töödokumendiga, mis võtab praegu minu jaoks kokku siis kõige delikaatsemad ja küsitavad küsimused seoses selle kokkuleppega see kokkulepe, see lisaprotokoll Euroopa ja Vahemere piirkonna lepingu juurde Euroopa Liidu ja Iisraeli vahel, Iisraeli vahel, on osa sellest paketist, mida kahe tuhande kaheksandal aastal nimetati suhete hoogustamiseks, kuid mis äh, võetakse seekord võib-olla isegi vastu nii, et siin ei olegi mitte midagi eriti, eriti muudetud praegune kokkulepe Euroopa Ühenduse ja Iisraeli vahel tehnilises mõttes ei ole väga erinev sellest uuest, mida välja pakutakse ja see on see küsimus, mille ma siis siin tõstatan. ja ma olen saanud sellele siis Catherine Ashtoni kabinetist üsna mitu vastust, sealhulgas ka kirjalikke. ja see on, see on oluline küsimus teine küsimus, millega on siis tegemist, kas on tegemist kokkuleppega, lisaprotokolliga, mis puudutab ainult Iisraeli? jah, praegu küll. aga äh, samas on see selline üldkokkulepe, mis võib laieneda kõikidele äh, naabruspoliitika riikidele mis sellisel juhul, kui riigid on üle võtnud ühenduse õigustiku, saavad lihtsustatud menetluse kaudu siseneda Euroopa turule ja vastupidi. Need on siis need lihtsustavad meetmed, mis on sisse toodud selle lisaprotokolliga, sellest räägime me siis praegu. nii et Iisrael oli siis esimene riik, kellega sellist kokkulepet hakati sõlti, sõlmima, see on nõudnud väga suuri jõupingutusi, sellepärast et see eeldab ühenduse õigustiku integreerimist ja Iisrael on ühes sektoris äh, väga tugev, nimel farmaatsiatööstus ja mulle tundub, et äh, kui ma ei eksi, siis Iisrael äh, on näiteks ravimitööstuses maailmas siis kümnendal kohal ja see tähendab seda, et see on üks nendest äh, sektoritest, kus äh, sellel riigil on väga-väga head näitajad. kui me läheneme asjale äh, konkreetselt Iisraeli puhul, siis, siis jah, tundub, et, et see leping kehtib ainult nende jaoks, aga samas on kaks tüüpi küsimusi, mis on, mis on väga-väga olulised. kõigepealt õiguslikud küsimused, juriidilised küsimused, need puudutavad siis öö, selle lisaprotokolli territoriaalset äh, hõlmatust ehk teisisõnu, nende toodete tunnistamine, tunnustamine tehakse äh, minu meelest väga nõrkade tingimuste kohaselt, ma küll ei ole jurist, aga ma saan ka sellest juba aru, saan, äh, näiteks Iisrael peab defineerima, millisel territooriumil see lisaprotokoll jõustub ja see, sinna ei lähe alla eh, Iisraeli äh, asundused. ja kui eh, need, kui see protokoll peaks laienema sinna, peab sellele kirjutama eraldi punkti sisse äh, aga meie peaksime siiski lähtuma rahvusvahelisest õigusest ja selle sätetest, mitte selle järgi, mida Iisrael peab oma territooriumiks ja loomulikult äh, räägime siis peaasjalikult siis Ida-Jeruusalemmast. põhimõtteliselt äh, peaks see leping äh, siiski kõigepealt tuleb sellele tagada see, selle lepingu jaoks, et Iisraeli seadusandlus oleks vastavuses rahvusvahelise õigusega ja ma tahaksin, äh, härra esimees, et äh, Euroopa Parlament taotleks äh, õiguslikku arvamust selles küsimuses, me oleme väga tõsiselt tegelenud selle lepinguga, see on tohutult suur leping, komisjoni teenistused on ka teinud ära väga hea töö, aga samas ikkagi viidatakse Iisraeli poolt ühele või teisele artiklile, ma arvan, et parlament peaks siiski küsima õiguslikku arvamust Need, kes ütlevad, et see on lihtsalt ähm, vahend selleks, et aega võita, härra esimees, mul ei ole absoluutselt äh, mitte mingisugust kavatsust äh, selles küsimuses hakata mingeid haake tegema, see on olnud juba liiga kaua toppanud ähm, äh, ja ainus, mis ma tahan saavutada, on see, et see on nii juriidiliselt kui ka poliitiliselt vettpidav, see, mis me teeme ja teine küsimus, mille ma tõstataksin ja mis on veelgi olulisem kui eelmine, eelmine küsimus oli juba ka ju iseenesest väga oluline, kuid meie komisjoni jaoks on siis äh, see poliitiline küsimus. kas on saabunud nüüd hetk äh, see äh, lisaprotokoll sõlmida? isegi kui tegemist ei ole lepinguga, millega suhted süvenevad ja on üsna mitu tüüpi argumente mida ma olen siin ka töödokumendis välja toonud ja olen valmis äh, neid mõtteid arendama edasi ka mujal. nimelt kõigepealt äh, Euroopa Liidu välispoliitika, kogu välispoliitika joonestamine äh, omavahel ja, ja teiste riikide välispoliitika me peame olema täiesti veendunud selles, et need riigid, kellega me selliseid kokkuleppeid sõlmime, äh, austavad rahvusvahelist õigust, austavad rahvusvahelist huma-, humanitaarõigust ja sihivad samu eesmärke nagu meie. me oleme sõlminud äh, kokkuleppeid riikidega, kes ei ole sugugi äh, inimõiguste äh, osas näidanud väga häid tulemusi, ütleme nii. aga tendentsid, selle järgi peaks vaatama, kas asjad lähevad näiteks inimõiguste osas paremini selles riigis või mitte, see on oluline meie jaoks selle lepingu sõlmimisel. ja mulle tundub, et sellest vaatevinklist, mida ma tahaksin teha? see kokkuvõte, mille on teinud äh, Euroopa Liit. nimelt äh, Euroopa Liidu Iisraeli assotsiatsiooni äh, nõukogu äh, viimane kokkuvõte on neljandast veebruarist kaks tuhat üksteist ehk teisisõnu aasta tagasi. see on loo-, tegelikult suhteliselt tavaline selliste assotsiatsioonilepingute puhul, et see, asjad on nii kaua, kuid see nõukogu tõi välja erinevaid probleeme mis Euroopa Liidu jaoks olid äärmiselt šokeerivad. ja me ütlesime kogu aeg, et selles dokumendis siis, et äh, kahetsusega nendime, mõistame hukka ja nii edasi ja nii edasi ma ei räägi, ma räägin siin ainult praegu sellest äh, assotsiatsiooni nõukogu dokumendist, ma ei räägi kõikidest nendest raportitest, äh, aruannetest, mille on teinud inimõigusorganisatsioonid ja teised taolised äh, as-, ühendused, nad on viidanud tohututele probleemidele muidugi, aga ka meie nõukogus, nõukogu dokumendina mõistame hukka selle asunduste poliitika, mida on täiesti õigesti kirjeldatud kui rahu ohustavat. me mõistame hukka Gaza sektori blokeerimise ja nõuame piiri avanemist kohe ja oleme öelnud, et see, mis praegu Gazas on ära tehtud, on ikkagi väga äh, vähene. lisaks Iisraeli vähemuste õigustele äh, piirame tähelepanu ja tunneme väga sügavat muret äh, seaduse üle, mis on vastu võetud vabaühenduste ja humanitaarorganis-, humanitaarorganisatsioonide kohta. Need olid need mõned punktid, mille ma tahtsin välja tuua, teistest asjadest ma ei räägigi kui ma praegu nüüd aasta hiljem seda dokumenti vaatan ja võrdlen seda, et milline on tänane olukord võrreldes aasta tagusega, siis olukord öö, välja arvatud asunduste osas on oluliselt arenenud, aga arenenud vales suunas. ma ütleksin veel Äh, ajal, mil ÜRO-s äh, on Abbas esitanud oma taotluse, reageeris äh, kvartett samal päeval väga kiiresti, pandi paika siis teekaart ja rõhutati seda, mis on väga oluline. oluline ei ole mitte Palestiina võtmine ÜRO-sse, vaid oluline on läbirääkimiste, rahuläbirääkimiste jätkamine, mida nõuavad mõlemad pooled selleks, et äh, rahu seataks jalule ja väga oluline on nende jaoks äh, siis peatada asunduste ehitamine. selleks, et äh, natukene selgitada neid läbirääkimiste tausta kahekümne seitsmes jaanuar pandi läbirääkimiste tähtajaks paika, mitte midagi ei juhtunud, see on mööda läinud see kuupäev, see tähendab seda, et koha peal ei ole asjad üldse õiges suunas arenenud ja rahuläbirääkimiste, läbirääkimiste puhul ka kahjuks oleme me ummikseisus ja sellepärast ma ütleksingi, härra esimees, et see signaal, mille meie komisjon võiks äh, välja saata, andes positiivse arvamuse välja sellele äh, lisaprotokollile, isegi kui on tegemist äh, farmaatsiatööstusega ja ma kordan, et tegemist on kokkuleppega, mis on täiesti normaalne, tundub mulle poliitiliselt ja meie anname ju poliitilist arvamust, signaal selle kohta, et mis iganes ka ei juhtu, ei kasuta me nii, nagu me tegelikult lubasin De Kaiseri raportis oleme see nii öelnud ja ka mujal, ei kasuta me neid instrumente, mis on meie kätes, selleks, et äh, mingisugust edasiminekut saavutada. me anname neile natukene, aga ootame jällegi midagi vastu. mina ootaksin, et olukord koha peal paraneks, see oleks see tingimus ja eriti nende asunduste puhul, mida meie ei ole mitte kunagi Euroopa Liidu tasandil tunnustanud. see on siis nüüd äh, selle minu poliitilise argumentatsiooni äh, peamine sisu ja veel üks küsimus, mida ma, äh, see juriidiline küsimus, ma ei tahaks seda kõrvale heita, see on väga oluline küsimus, ma ei taha siin olla diletant ja seda siin arutada, meil on õigusteenistus äh, Euroopa Parlament, kes, parlamendis, kes peab andma oma seisukoha ja kinnitused, selle kokkuleppega on juriidilises võtmes kõik õigesti ja, ja selle ma panen siia arvamusse sisse suur tänu, härra esimees, ja sellega ma lõpetan selle sissejuhatuse. jetzt ist äh, Herr Peterle hat das erste das Herr Peterle saab sõna. Hvala lepa, gospod hmm? predsednik. Ähm, aitäh mind äh, üllatas äh, see fakt, et äh, seda lisaprotokolli blokeeriti nii kaua. ja ma arvan, et ma saan nüüd paremini aru, miks see nii oli. ma lugesin seda protokolli ja ma sain aru, et Euroopa Komisjon pidas läbirääkimisi selle protokolli üle nii lähtudes Euroopa Liidu huvidest ja et tegemist on hea lepinguga. ma sain aru, et tegemist ei ole sü-, suhete süvendamisega, vaid äh, ko-, spetsiifilises valdkonnas tehtava koostöö tehnilise täpsustamisega. ja et äh, selles küsimuses on täiendava koostöö küsimus äh, lahtine. ma arvan, et Iisrael seetõttu muutis oma seadusi selleks, et need oleks paremini kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega. ma eeldan ka, et, et Euroopa Komisjon on ähm, välja selgitanud ka õiguslikud aspektid tegemist on loomulikult väga tundliku teemaga. aga ma arvan, et tegemist on olulise küsimusega kas see lisaprotokoll on poliitiline vahend? ma ei arva seda. ma arvan, et me väljendame sellega poliitilise huve, aga loomulikult me võime väljendada oma arvamust, loomulikult võib väliskomisjon ar-, väljendada oma arvamust. aga mul oleks ka üks äh, süvitsi minevam küsimus ja ma sooviks äh, küsida ka Euroopa Komisjonilt, et äh, kuidas hinnati neid õiguslikke aspekte. ma ise arvan, et Euroopa Liidu jaoks oleks kasulikum ja ka Euroopa Parlamendi jaoks oleks kasulikum, pärast äh, selle mm, bloki, blokaadi lõdvenemist äh, jõuda konkreetsete tulemusteni ehk selle protokolli vastuvõtmiseni um,? Also... aitäh, ka mina olen nõus selle ettepanekunega, et meil on vaja juriidilist nõu, aga jällegi mul on samasugune probleem Äh, nagu eelkõnelejatelgi, kas me äh, arutame tehnilist äh, külge või paneme asja laiemasse poliitilisse konteksti, sest alati see poliitiline kontekst on olemas ja tehnilist poolt saab ju ka alati kasutada poliitilise vahendina, nii et, et me peame otsustama, mida me tahame ja otsustama, kas me tõesti vaatame seda konkreetset lepingut või vaatame seda lepingut kui poliitilist vahendit meil on teatud seisukoht ning me peame seda seisukohta väljendama ning kuidagimoodi peame osapoolele mõista andma, et nad peavad äh, asja arutama aga see suhete tõhustamine, mis siin parlamendis on juba külmutatud olnud äh, pikka aega, äh, ei olnud mitte nii, et, et osapooled otsustasid kiiresti läbirääkimisi alastada või alustada, vaid me lõpuks jõudsime järeldusele, et on olemas sügavamad põhjused, miks osapooled käituvad nii, äh, nagu nad käituvad ja ma tõesti mõtlen, kas meie lähenemine olnud tõhus või ei ja veel üks asi, mis vajab selgitamist äh, ning äh, seetõttu ma toetan juriidilise nõu küsimist. nimelt, kui me kõneleme Iisraeli territooriumist, siis äh, tõstatub küsimus ja, ja kõik need lepingud, mis me Iisraeliga sõlmime, peab olema nähtud läbi selle asunduste prisma. me tegelikult äh, Äh, rikume ära kõik oma suhted ühe olulise riigiga ja ma arvan, et meie siin komisjonis ei tohiks jätta muljet, et me oleme erapoolikud ühe või teise poole kasuks, aitäh. proua Tšanaku. kirja proovida. aitäh, härra juhataja. meil äh, oli juba arutelu variraportööride vahel ja mina olen variraportöör ja ma võtsin sõn-, seisukoha Euroopa Rahvapartei nimel äh, proua Kai-, de Kaiseri seisukoha vastu. nii et minu arvamus oli negatiivne, ei asi ei saa olla nii, et, et meie arvamusel oleks vaja juriidilist analüüsi. kui komisjon ja nõukogu äh, on asja otsustanud, ähm, raportööri arvamuse koostaja arvamus äh, võib olla negatiivne, tal on täielik õigus koostada negatiivne arvamus, aga ma ei arva, et meie komisjonil oleks õigus äh, arvamuse koostamist edasi lükata ja mitte arv-, anda oma arvamust teisele komisjonile. ma arvan, et ka juhtivkomisjon ei tohiks sellist lähenemist kasutada. tegemist on küsimusega, millel on teatavaid poliitilisi aspekte, tegemist on see äh, Äh, Palestiina küsimuse ja Gaza konflikti küsimusega, aga kui Euroopa Liit äh, ütleks, et meil ei, ei ole kaubavahet, tohi olla kaubavahetust kellegagi, kellel on selliseid probleeme, siis me võiks seda teha, aga, aga see ei ole ju nii, nii palju kui mina tean loomulikult Iisraeli farmaatsiatooted on äh, kõrge kvaliteediga ja odava, odavad, aga ma ei taha nüüd sisuliselt siia, seda küsimust äh, käsitleda. meie arvamus on, et, äh, et väga ekslik oleks nõuda juriidilist analüüsi poliitilise küsimuse kohta. nii et ma palun, et, et arvamuse koostaja äh, käsi, käsitleks seda küsimust äh, nii, nagu arvamuse koostajad tavaliselt teevad, ta annaks oma arvamuse, mis äh, võib olla negatiivne. ja kui väliskomisjon võib otsustada, siis ta saab otsustada häälte enamusega, nagu tavaliselt, aga siin äh, leida mingeid õigustusi mm, kas siis ja küsida arvamust siis, kas äh, parlamendi õigusteenistuselt, äh, õiguskomisjonilt, äh, see ei tundu mul olevat õige. sest me ei lahenda siin Iisraeli ja Palestiina probleeme. nii et sisuliselt on selge, et, et arvamuse koostaja tegelikult seda arvamust koostada ei taha mina Rahvapartei nimel nõuaks aga seda, et äh, arvamuse koostaja koostaks arvamuse, isegi kui see on negatiivne arvamus, ta peab äh, meile seda arvamust äh, tutvustama ja siis on meil võimalus oma sõna selle kohta öelda, aitäh! aitäh! ja sõna saab proua Nielsen. Merci. Oui, je, je pense aitäh. ma arvan, et proua de Kaiseril on õigus, kui ta soovib seda õiguslikku analüüsi. ma arvan, et asjad ei ole nii lihtsad, kui meie kolleeg just äh, rääkis. tehnilised küsimused, need äh, farmaatsiatooted, mida toodetakse Malees, äh, Koloonias Jeruusalemma lähedal, ma olen seal ise käinud tegemist on farmaatsiatööstusega okupeeritud alal ja me ei saa teha nägu, et äh, seda küsimus üldse ei tõstatu, et äh, tegemist on lihtsalt tehnilise küsimusega e äh, parla-, Prantsuse parlamendile mõni aeg tagasi tutvustati vastavat äh, raportit, mis käsitles äh, veeküsimust äh, Palestiina laagrites äh, ja loomulikult on vett vaja igasuguseks tööstuslikuks tootmiseks. kas te teate, et nelisada viiskümmend Iisraeli kolonisti kasutavad rohkem vett kui kaks koma kolm miljonit palestiinlast, et juurdepääs veele on neile tõsiseks probleemiks ning äh, tööstusliku tootmise käigus tarbitakse vältimatult vett, et me ei taha, tohi teha nägu, et siin ei ole mingit äh, seost äh, tehniliste küsimuste ja inimõiguste vahel, nii et inimõiguste allkomisjoni liikmena ma arvan, et me pea, et meie poliitika keskmes peavad olema inimõiguste küsimused, me peame toimima sidusalt ja ma arvan, et selles tekstis, mille proua de Kaiser on meile esitanud, on äh, ära toodud kõik olulised elemendid, mis õigustavad seda, et meie enam äh, ei jätkaks tööd nii, nagu me seni oleme teinud. ma tahaks meenutada seda, nagu dokumendis on kirjas, et äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulis äh, suursaadikud kutsusid üles Euroopa Komisjoni mõtlema legaalsetele võimalustele, kuidas äh, lõpetada Euroopa investeeringud äh, Iisraeli kolooniatesse. et me ei või teha nägu, nagu, et nagu oleks siin tegemist ühelt poolt tehniliste ja teiselt poolt poliitiliste küsimustega ja mm, siin on tegemist inimõiguste äh, rikkumisega. ma arvan, et see on väga kü asjakohane küsimus, et kas Euroopa Liit äh, saab legaalselt äh, kaubandust arendada riigiga, kes okupeerib territooriume, kes kasutab äh, illegaalselt ressursse äh, nende arvelt, kes tegelikult elavad nendes piirkondades ja on, ja see on vastuolus Genfi lepingutega, Genfi konventsioonidega aitäh, ma palun, et äh, kolleegid räägiks äh, lühemalt ja ei äh, kasutaks siin võimalust arutada kogu Lähis-Ida probleeme. härra Tännak, palun well,. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin kõigepealt kaevelda selle üle, et ma, mina sain ainult prantsusekeelse versiooni äh, ülejäänud kõik dokumendid on inglise keeles, kas jälle sellega viivitatakse, et ma ei saaks oma äh, proua de Kaiseri seisukohtades teistsugust seisukohta avaldada, minu Hollandi kolleegil on näiteks inglisekeelne dokument, mina prantsuse keeles võin lugeda küll, aga see võtab mul kaua aega ma olen Rahvaparteiga konservatiivide nimel nõus, äh, nimelt äh, me ei peaks sellist viivitustaktikat, nagu ma olen kasutanud selle dokumendi puhul varem kasutama, me ei peaks äh, siin hakkama rääkima mingisugusest õiguslikust arvamusest ja, ja tooma esile kõiksuguseid suvalisi teemasid, tegemist on tehnilise raportiga ju kaubandusküsimusega demokraatliku riigi Iisraeli ja meie vahel, kellega meil on väga head poliitilised ja diplomaatilised suhted veelgi enam, arvan ma, et äh, see võib kaasa tuua endaga soovimatut tagajärgi, nimelt et me karistame iseendi kodanikke, et nendel ei ole juurdepääsu kõrge kvaliteediga Iisraelis valminud ravimitele, tegemist on ühe kõige kõrgema kvaliteet, kvaliteediga farmaatsiatööstusega maailmas ja kui me piirame nende juurdepääsu meie turgudele, siis see tegelikult äh, toob kahju ainult meie kodanikele ja kõike seda sellepärast, et proua de Kaiser on arvamusel, et Iisrael ei käitu äh, rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste inimõiguste alase õiguse seisukohast. see on hoopis teine teema see, mis puudutab Iisraeli ja selle territoriaalset ühtekuuluvust, et mis on Iisraeli territoorium ja mis ei ole, see ei ole absoluutselt ähm, sellel midagi pistmist praeguse teemaga, et meilt on küsitud arvamust äh, tehnilise lepingu kohta, tööstustoodangu kohta ja meie hakkame selle peale vastama ainult Iisraeli-Palestiina äh, vaidluse kontekstis ja teema on oluline, loomulikult Euroopa Parlament on sellest väga palju rääkinud et kuidas jõuda kahe riigi lahenduseni, kuidas tagada see, et nad saaksid rahus õiguses, õigluses äh, ja rikkuses teineteise kõrval eksisteerida ja nii edasi, aga mulle ei meeldi selline äh, Äh, hangeldamine, kus äh, farmaatsiatoodangu alal sõlmitav kokkulepe muutub järsku selliseks dokumendiks poliitiliseks ja ma kutsuksin siiski üles parlamenti avaldama oma arvamust selle kokkuleppe tehnilise külje osas ja sellisena see ka päevakorda panna. suur tänu. suur tänu, härra Tarnok. härra Pelder. Äh, suur tänu härra esimees, ma teen väga lühidalt seda sellepärast, et härra Tänuki äh, sõnu äh, saan ma kahel käel toetada ja ma kutsuksin raportööri üles äh, koostama rap-, arvamus sellise, mida me temalt ootame, me oleme ikkagi parlament ennekõike ja meie oma hääletusega siis ka oma arvamust selle raporti osas avaldame, härra Salafranca. suur tänu, härra esimees ma tahaksin tänu avaldada proua de Kaiserile selle töödokumendi esitamise eest. ma olen proua de Kaiseriga juba ammu koostööd teinud, äh, nii sel ajal, kui ta on olnud äh, sotsia-, sotsialistide koordinaator kui ka varem ja tavaliselt on meie suhted väga sõbralikud olnud, aga praegu on ta küll märgist mööda lasknud, äh, tegemist on ju siiski tehnilise kokkuleppega Euroopa ühenduste ja Iisraeli vahel, mitte midagi muud see ei puuduta ja sellepärast peame meie oma arvamuse esitama ka sellest tehnilisest vaatevinklist. on suhteliselt üllatav äh, et äh, selleks kokkuleppeks on läinud nii kaua, kaks aastat. ja veelgi üllatavam on see, et nüüd hakatakse siin rääkima juriidilistest küsimustest. Äh, proua de Kaiser siiski üritab asja poliitiliseks keerata, tal on õigus selleks, aga ärgem unustagem, et äh, räägime me tehnilistest kokkuleppest, mida praegu kasutatakse ära poliitilistel kaalutlustel. meil kõigil on oma seisukohad Iisraeli ja Palestiina rahuprotsessi kohta ja selle kohta, et äh, kes äh, või mis äh, seda blokeerivad. meil kõigil on õigus oma seisukohale ja proua de Kaiseril ka õigus oma arvamusele ja on palju küsimusi, kus meie arvamused ei lähegi lahku. aga praegu peame me siiski Euroopa Parlamendina andma nõusoleku tehnilisele kokkuleppele. proua de Kaiser üritab aga oma seisukohad Palestiina-Iisraeli konflikti kohta siia arvamusse kirjutada. Äh, tegelikult seda ma ei tea, kas, äh, kuidas on tema, milline on tema suhtumine sellesse tehnilisesse kokkuleppesse, et kas me peaksime seda toetama või ei. kui ta arvab, et me ei peaks seda toetama, kui see, kuivõrd see ei vasta reeglitele, siis seda tuleb öelda sellist tehnilist küsimust ei saa äh, lahata mingisuguste poliitiliste tingimuste alusel kõike ei saa taandada Iisraeli-Palestiina konfliktile ja meil on vaja ettepanekut. ma tahaksin tegelikult hea meelega kuulda, mida on öelda Euroopa Komisjonil, nende õigusteenistus ütles ju esialgu välja väga selgelt oma seisukoha, siis kui see lisaprotokoll esialgu allkirjastati. Eh, mina tõi saali. järgmine kõneleja. Eh, suur tänu. siin saalis oleme me ju kokku tulnud selleks, et äh, rääkida siin oma lootustest ja unelmatest, äh, jagada neid äh, omavahel ja, ja lõppkokkuvõttes siis selgitada ühisseisukoha välja. me oleme ju ometigi võidelnud rahu eest Lähis-Idas, me oleme vägivalla vastu. me tahame, et rahu saabuks maale nii Iisraelis kui ka Palestiinas, et need riigid ei tunneks teineteise vastu viha Äh, ma tahaksin, et joogivett oleks kättesaadaval kõigile, aga kõik need küsimused ei puuduta absoluutselt seda dokumenti, millest me peaksime täna rääkima. selle aruteluga me täna siin seda probleemi ei lahenda ja äh, ma küll äh, suhtun kõrge austusega proua de Kaiseri soovunelmatesse ja ma austan teda kõrgelt, kuivõrd ta võitleb oma väärtuste eest ja kõikide nende väärtuste eest, millest ma enne rääkisin, aga me peaksime praegu ikkagi küsima endaga käest, et kas me oma seisukohtadega selliseid ülemaailmseid probleeme ikka saame lahendada. räägime täna ikka sellest, et kas me toetame seda rahvusvahelist kokkulepet või ei kui me nõuame õiguslikku arvamust, ega see ei vii meid lähemale lahenduse leidmiseks. sest need kaks äh, erinevat tahku, millest raportöör rääkis, kõigepealt siis territoriaalsed küsimused, selle puhul me ju teame, äh, kust need tooted tulevad, Iisrael tembeldab äh, kõik need tooted, mille nad toodavad, tehtud Iisraelis äh, templiga. jah, ja poliitiliselt jah, asjad ei ole läinud õigesti, aga meil ei ole ju seda poliitilist edu olnud kuuskümmend aastat ja ilmselt ei tule niipea. nii et äh, me peaksime lihtsalt nentima, et olukord on piirkonnas olnud halb aastakümneid. ja nüüd peame me enda käest küsima, et kas meil on õigus nõukogu ja komisjoni ja teiste riikide suhtes õigust maha hääletada see kokkulepe, mis ju sugugi ei ole poliitiline, vaid kaubanduslik. kui nüüd siin saalis hakkaksime me rääkima inimõigustest, siis ma esitaksin endale küsimuse, et kas minu valijad peavad oluliseks seda, et neil on äh, kättesaadaval ravimid, mis neid aitavad, kas nad arvavad, et Euroopa Liit peaks äh, nende inimõigust juurdepääsu ravimitele tagama või mitte? ja kui me niimoodi asjale läheneme, kui me vaatame kõiki neid kaalutlusi, mille tõi Äh, ja murepunkte, mille tõi esile proua de Kaiser, ähm, siis mulle tundub, et me peaksime samm-sammult hakkama pihta väikeste probleemide lahendamisest ja siis võib-olla läbi sellele tuleb lahendus ka suurele probleemile, aga praegu selle lepinguga me seda äh, konflikti ei lahenda. komisjoni esindaja, palun järgmisena. Uh, äh, aitäh, aitäh, et andsite ka komisjonile võimaluse sõna võtta ma piirduksin sellega, et ütlen, et see kokkulepe sõlmiti seoses konkreetse mandaadiga, mille me nõukogult saime, nõukogu andis meile mandaadi sõlmida selline kokkulepe euro öö, öö, öö, riikidega ning me oleme läbirääkimisi Äh, pidanud äh, selle piirkonna riikidega, äh, väga paljude nende, selle piirkonna riikidega. loomulikult Iisrael on nendest kõige arenenum ning ka kõige kaugemale jõudnud siis lähenemise protsessis. me alustasime läbirääkimisi nendega sellepärast, et neil oli kohe midagi meile pakkuda. ma võin teile kinnitada, et meie kavatsused Äh, olid sõlmida tehniline kokkulepe, mis aitaks äh, parandada kaubavahetust eriti kui arvestada, et Iisrael on väga oluline äh, tegija farmaatsiatööstuse vallas ning me viisime läbi ka majanduslikud analüüsid, mis on ettepanekule lisatud ning nendest on näha, et siit sünnib selgelt majanduslikku kasu kui me need reguleerivad äh, aspektid korraga lahendame ja tegele nendega mitmekordselt ning see kokkulepe võimaldab meil äh, tunnustada siis Iisraeli äh, määrusi, kui nemad tunnistavad meie omi mm, ja niimoodi saame siis lubada tooteid üksteise turul. niisiis, ma võin kinnitada, et meie kavatsus oli koostada tehnilist laadi dokumente mis aitaks parandada kaubavahetust. Teeksin veel ühe märkuse, loomulikult kui koostatakse selline dokument, siis me kaasame ka õigustalituse. õigustalitus Äh, oli äh, meil valmis aitama kogu läbirääkimiste protsessi vältel ning äh, lõppkokkuvõttes komisjoni õigustalitus vaatas selle dokumendi läbi ja kiitis selle heaks, öeldes, et see on Euroopa Liidu aluslepingutega kooskõlas. see konkreetne dokument aga langes sellele ajale, kus jõustus ka Lissaboni leping, nii et ta tuli uuesti läbi vaadata, pidades silmas kooskõla Lissaboni lepinguga. ning veel kord me saime nii enda õigustalituselt kui ka nõukogu õigustalituselt positiivse hinnangu. niisiis, komisjon on seisukohal, et me võime täiesti kindlalt oma kolleege usaldades väita, et meie arvates on see kokkulepe kooskõlas rahvusvahelise õigusega ja aluslepingutega. ning see tegelikult ongi kõik, mida ma saan öelda, lisaks sellele, et ma korran, et tegemist oli kaubandusealase eh, dokumendiga ja meil oli ka konkreetne mandaat nõukogus selle dokumendi koostamiseks. Eh, mis puudutab nüüd seda territoriaalse kohaldamise küsimust, siis äh, see küsimus ähm, on, äh, leiab käsitlemist osas neli. ma ei hakka siin seda ette lugema, sellepärast et ma olen täiesti kindel, et teil on see tekst olemas, aga aga seal on juttu siis territoriaalsest kohaldamisest. tahaksin juhtida veel tähelepanu sellele, et tegemist on äh, protokolliga teisele kokkuleppele ning äh, üldiselt igasugused territoriaalsed äh, aluslepingu äh, piirangud kehtivad ka siis igasuguste protokollide territoriaalse kohaldamise kohta nii et, et ma tahaksin öelda, see territoriaalne küsimus on osas neli äh, käsitletud, see on siis punkti neli lähedal, aitäh aitäh, tegemist on suure edusammuga, et äh, nõukogu ja komisjoni õigustalitused on äh, samal arvamusel, seda juhtub harva, et kaks äh, õigustalitust on samal arvamusel. hiljuti oli meil juhtum, et küsiti kolmelt õigustalituselt arvamust ja saadi kolm arvamust, kolm erinevat arvamust. ma ei, ei pannud tähele härra Vaigelit ja ma annan talle nüüd veel sõna dovolite mi, da govorim slovensko, zato ker gre za temo, kjer je. aitäh, ma räägin sloveenia keelt, sest tegemist on väga tundliku teemaga. me loomulikult soovime majanduslikke ja poliitilisi sidemeid Iisraeliga arendada, nagu ka kõigi teiste oluliste riikidega. aga kui tegemist on kaubanduslepinguga, peame me võtma arvesse ka mm, rahvusvahelise koostöö põhimõtteid, et kui me tahame lisaks äh, kaubandusele mängida ka muudes valdkondades rolli. mulle tundub oluline äh, see, et proua de Kaiser rõhutas inimõigusi ta juhtis tähelepanu poliitilisele tasakaalustamatusele. see on probleemi lahendamise seisukohalt oluline. siin on tegemist Iisraeli asunduste, uute asundustega viimane näide sellest oli dialoog Netanyahu ja Ban Ki-mooni vahel. Ban Ki-moon ütles, et äh, asunduste rajamist tuleb, asunduste rajamine tuleb lõpetada ja Netanyahu ütles, et äh, enne läbirääkimiste lõpetamist äh, seda ei tehta, aga läbirääkimisi ju lihtsalt ei alustatagi. Euroopa Liidu ja Iisraeli vahel ei ole äh, lepinguid, mis äh, ei oleks poliitilised, ka see leping on poliitiline ja tegemist ähm, on poliitilise küsimusega, kui tehakse koostööd ähm, Iisraeliga. teisalt äh, on aga veel üks poliitiline küsimus meie oleme Euroopa Parlamendi väliskomisjon ja me peame küsima, et kas me anname panuse rahu äh, sõlmimisse Lähis-Idas või ähm, me hoopis äh, teravdame seda olukorda. me peame võtma arvesse kõiki arvamusi, äh, kõik küsimused tuleb siduda rahuprotsessiga ka, ka siis, kui tegemist on äh, kaubandusküsimusega. aga seda, tegemist on kaubandusega, mis, mille puhul äh, tegutsetakse annekteeritud territooriumitel ja seda me ei saa mm, taluda härra Prokk, aitäh, ma teeks ettepaneku, enne kui ma annan äh, Veronique de Kaiserile vastamiseks äh, sõna. praegu on tegemist esiteks ainult äh, arvamuse koostamisega. selle juures võib juhtuda, et INTA komisjon langetab otsuse märtsis või aprillis ja siis äh, ei ole meie arvamusest mingit kasu ning ma teeks seetõttu ettepaneku, et mida me siis äh, teeks. Äh, proua de Kaiser, kas te esitate arvamuse projekti selleks, et me üldse, äh, üldse mängust välja ei jääks, et kas me, teine küsimus on see, kas me selle vastu võtame või mitte, aga selleks, et me saaksime juhtivale komisjonile teha üldse oma arvamuse teatavaks. ning teine asi, mida me peame arvama, mõtlema, on, et mida me poliitiliselt teeme, siin on palju poliitilisi küsimusi, proua de Kaiser rääkis nendest ja paljud, peaaegu kõik kõnelejad olid nendega ka nõus, nii et nüüd tekib küsimus, et kas et kas, nagu härra Sivitš ütles, et kas tegemist ei ole mitte protokolliga, mis äh, on tegelikult meie kasuks, et me ei peaks siin arvama, et see, me pahandame sellega Iisraeli, vaid et äh, see pahandab meid endid. et me peame ka selliseid küsimusi arvesse võtma. ja veel üks äh, aspekt on, et tegemist on ühega instrumentidest mis mm, on ette nähtud äh, laiemas äh, kontekstis Euromedi riikidega, et mm, kas me mm, ka teistel juhtudel äh, käi-, toimime nii, kui näiteks praegu on vabaühendused Egiptuses kohtu alla antud, kui me niimoodi käitume, siis me tegelikult ei saavuta mitte üheski küsimuses edusamme, sest ka teistes Euro-Vahemere piirkonna riikides ei ole õigusriikluse ja demokraatia juurutamisega veel lõpule jõudnud, jõutud ähm, hoolimata kõigest sellest, mis toimus eelmisel nädalal. nii et ähm, ma pea, teen ettepaneku, et kas, et proua de Kaiser võiks mõelda äh, koos INTA komisjoniga, et kas me resolutsioonis, mis võiks äh, käia kaasas selle protokolliga, et kas me ei võiks äh, selles protokollis väljendada oma mureküsimusi? et me selle, et me võib-olla äh, niimoodi jõuaks äh, keskteele, et, äh, et käsitletud oleks nii sisulised küsimused kui ka poliitilised küsimused ja et äh, väliskomisjon äh, oleks siiski sellesse komisjoni kaasatud. ma koordinaatorite mm, koosolekul ka teen selle ettepaneku. kui ma näen, et proua Ashtoni survel mõlemad pooled jälle läbirääkimisi peavad, kui me näeme, et poliitilisel tasandil on jõutud kokkuleppele, et äh, luuakse valitsus, mida juhib äh, härra Abbas, et võib-olla on tegemist siiski uue mõõtmega. et võib-olla on meil siiski võimalus neid neid, seda üldist konteksti arvesse võtta, millele proua de Kaiser viitas et me saaksime tagada selle, et äh, me saame oma sõna sekka öelda nendesse, nendes küsimustes, et võib-olla me võiksime äh, tagada selle, et äh, me saaksime teisi, seda teist küsimust ka arvesse võtta selle arvamuse kohal. proua de Kaiser, kas see oleks äh, lahendus, mida te saaksite kaaluda, et, et jõuda kompromissile erinevate mm, fraktsioonide vahel? ja kindlasti on see väga tark äh, ettepanek. ma lisaks veel paar aspekti sellele, mida teie ütlesite ja vastaks äh, kolleegidele siin on palju räägitud ja korrutatud seda, et tegemist on tehnilise lepinguga. Teie, härra juhataja, seda ei öelnud ja ma tänan teid selle eest. Te võtsite arvesse selle poliitilist mõõdet, öeldes, et INTA on juhtivkomisjon, aga et vaja on teada, et kas see leping on tasakaalustatud Iisraeli ja Euroopa seisu, Liidu seisukohast aga meie jaoks on see siiski poliitiline küsimus, mis puudutab mm, okupeeritud alasid, siis ma tahaks meelde tuletada seda, et üheksakümnendatel aastatel, ärge küsige mult, kas tegemist oli üheksakümne kuuenda või üheksakümne seitsmenda aastada, aastaga, kui selle küsimusega tegeldi, siis oli kolm lisaprotokolli, mida parlament keeldus heaks äh, kiitmast ja see puudutas just äh, selle lepingu territoriaalset kehtivust. tegemist äh, on väga poliitilise küsimusega ja proua Nielsen ka rääkis sellest. komisjon ütleb, et see on, seda reguleeritakse mm, mingite paragrahvidega, mingite lõigetega, mul ei ole need täpselt siin nüüd silme ees, aga mul on äh, ühe juristi arvamus, mis on sellega täiesti vastuolus. me ei saa seda kõrvale jätta. ja teie, härra juhataja, ütlesite ka, et ma tean, mida arvavad nõukogu ja komisjon, aga ma tean, et nad tahavad selle lepingu ka äh, vastu võtta ja küsida parlamendi arvamust, kolmanda institutsiooni arvamust ja kuna meil ei ole praegu siin äh, Äh, nuga kõril ja Inta peab ka oma arvamuse andma, siis tundub me, tundub mulle see täiesti miinimum, et me küsime arvamust, et see ei ole mingisugune äh, tähelepanu kõrvalejuhtimine, vaid me teeme paralleelset tööd, Inta komisjon ja, ja meie komisjon. ja kui me nüüd äh, arutame ja käsitleme seda poliitilist mõõdet ja kui mm, algaksid läbirääkimised, siis äh, see muudaks äh, meie nägemuse poliitilist raamistikku, ma olen täiesti nõus sellega. kõik see, mida te ütlesite, mm, on kantud poliitilisest kompromissivalmidusest. see näitab veel kord, et te olete tõesti äh, kompromissialdis, aga ma arvan, et me peame seda eh, küsimust käsitlema sisuliselt, nii poliitiliselt kui õiguslikult ja me ei tohiks seda eh, käsitleda lihtsalt eh, tehnilise dokumendiga, mis tuleb kas heaks kiita või mitte. see oleks vastuolus kõigega, mida teeme muudes valdkondades. minu enda kolleegide hulgas siin Marek Siivits rääkis siin unistustest, aga see ei ole ju unistused, kõik see, mida Euroopa Parlament heaks kiidab, et kõik need öö, ähm, lepingud, mida me heaks kiidame, et see, need oleks kooskõigas äh, artikliga kaks, et tuleb austada inimõigusi, et me, tegemist on ju Euroopaga, mitte Hiinaga ning ma tänan härra esimeest, et ta võttis äh, oma sõnavõtus väga suurel määral arvesse seda kõike. aitäh, ma teeks äh, seega ettepaneku, et esitatakse arvamuse eelnõu, et äh, meil on siis arus, aega ka seda arutada, et kas me peame õiguslikku arvamust küsima, seda me peame laiendatud juhatuses äh, arutama ja otsustama. seda võib, jätame kõrvale nüüd selle, et kas seda on võimalik teha või mitte, aga me igal juhul jälgime poliitilist raamistikku ja selgitame ka välja, et mida teeb INTA komisjon ja et kas meil koostame resolutsiooni äh, ja proua de Kaiser, mõttekas oleks, et te järgnevatel päevadel äh, esitaksite oma arvamuse projekti ja me oleksime väga tänulikud ka selle eest, kui te saaksite meile juba resolutsiooni jaoks äh, materjali anda, et äh, meil oleks võimalik INTA kolleegidega rääkida sellest. kas kõik on nõus, et me teeme nii? siis me teeme ka suur tänu ja ma teen ettepaneku et äh, me kolleeg Salafrakose arvamusest, äh, et me räägiksime kolleeg Salafrakose arvamusest, mis puudutab Euroopa Liidu makropiirkondi Vahemere piirkonnas, et me ei räägiks äh, sellest äh, täna, äh, et me teeksime äh, pannaksime, teeksime härra Salavrakosele ettepaneku, et ta teeks meile väga lühikese ettepaneku ja kui üheksandaks veebruariks on tulnud muudatuse ettepanekud, siis pärast äh, oleks meil võimalus seda ka arutada. kas te olete nõus sellega? kas me võiksime hääletusega peale hakata, sest paljud kolleegid on juba siia jõudnud? härra Prokk, ma ütlesin, et kolm minutit kulub meil selleks, et me ei, ei anna teistele sõna. aga ta on äh, nõus ka arutelust loobuma. väga hea oleks, kui äh, meil äh, oleks siiski mõningane ettekujutus, sest kolme päeva pärast lõpeb muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. härra Salafrakos, palun. suur tänu, härra esimees. mina olen kreeklane, ütleb kõneleja ja mul on äh, nüüd ko-, saanud äh, kogemuseks kärpida ja kärbitakse igal juhul ju meid, kreeklasi, ja ma ei hakka tüütama teid äh, pika jutuga seega. Vahemere piirkonna, mm, makropiirkondade strateegiate jaoks on meil väga palju võimalusi ähm, ja mm, nagu te teate, see makropiirkondade strateegiate areng, selle osas saavutati kokkulepe kahe tuhande kümnendal aastal, kui e-, erinevate liikmesriikide välisministrid otsustasid siis need makropiirkonnad luua. on ette nähtud eraldi ähm, poliitika siis Läänemere jaoks äh, ja ka Donau piirkonna jaoks ja minu arvamuse projektis ähm, olen ma puudutanud neid piirkondi ja viidanud ka Aadria mere makropiirkonnale. on väga palju riike, kes nendes makropiirkonna projektides on kaasatud ja selle jaoks siis meie leiame, et Vahemere piirkond on ka väga oluline ja hõlmaks siis nii Euroopa Liidu liikmesriike kui ka kandidaatriike me räägime umbes neljasaja viiekümnest äh, tuhandest ruutkilomeetrist, äh, miljonitest kodanikest. kolleegid, kes tahavad äh, sõna saada, aga täna sõna ei saa, sellepärast et aega selleks ei ole, nende jaoks ma olen valmis nende kõigiga kohtuma, vaatan läbi teie muudatusettepanekud, mille te esitate minu arvamusele. minu meelest on väga oluline ja sellele me peaksime keskenduma äh, kala, kalandusküsimustele ja tuuleenergia võimalustele, nagu te teate, Vahemere ökosüsteem on väga-väga habras ja tegelikult ei uuene vesi Vahemeres peaaegu et üldse ja seega on kalavarudega olukord halb. nii et mina arvan, et me peaksime just nimelt siis Vahemere piirkonnas natukene rohkem jõupingutusi tegema selleks, et sellest ummikseisust välja saada, mis praegu on tekkinud. see on muidugi väga oluline, arvestades seda, mis on toimunud viimasel ajal Vahemere lõunakaldal ja mis võib olla selleks tõukeks, millega meie naabruspoliitika selles Vahemere suunas ka hoogustuks. olulised on sellised küsimused nagu ülepüük, millest ma rääkisin, aga ka illegaalne ränne ja nii edasi nii palju siis sellest, minu kolm minutit on vist ümber saanud, lõpetan ja näitan, et me, kreeklased, oskame küll, kui tahame tõhusalt teha ja äh, teeme nii, nagu te meile ette kirjutate ja iga kord üritame niipea seal, kus võimalik, kärpida. olgu see siis see kõneaeg, mida tuleb kärpida või mida iganes, aga loodetavasti järgmine kord äh, saame sellest asjast nagu täpsemalt rääkida. suur tänu, kallis kolleeg. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt Läheme edasi kuuenda päevakorrapunktiga. tegemist on siis hääletusega, ma loodan, et teil on oma hääletuskaardid kaasas. Wir stimmen jetzt erst ab über den ja kõigepealt äh, me hääletame kahe tuhande kümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist. Äh, äh, arvamuse koostaja on Anemi Neits äh, Üterbrock. ta ei ole siin, teda ennast siin ei ole, see kiirendab menetlust veelgi. ja hakkame hääletama. kes hääletab esimese muudatusettepaneku poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm. kes on vastu? kes jääb erapooletuks? vastu võetud. muudatusettepanek äh, neli kahes osas, esimene osa on äh, sõnade and sometimes unavoidable kustutamine, kes seda toetab, seda kustutamist? Äh, kes on vastu? kes jääb erapooletuks ja vastu võetud, kes äh, toetab teist osa? Äh, kes on vastu? kes jääb erapooletuks, vastu võetud. muudatusettepanek viis, äh, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kahes osas. esimene puudutab sõna assistance kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks, vastu võetud. ja nüüd teine osa, the implementations, ähm, keskkonnastandardite rakendamine, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ei ole vastu võetud, tagasi lükatud. Äh, muudatusettepanek seitse, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. üheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. kümme, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu, tagasi lükatud. üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame elektrooniliselt äh, muudetud äh, arvamuse eelnõu. Äh, hääletus on alanud. proua de Kaiser mm, võtke endale aega, aga ärge võtke American Expressi <laughs> kaarti välja. hääletamine on lõppenud. vastu võetud äh, nelikümmend viis häält poolt, üks äh, hääl vastu, palju õnne. ja nüüd me hääletame Gian-, proua Gianaku arvamust. kas selle kohta on kellelgi midagi öelda? ei ole, nii et alustame hääletamisega. kes hääletab muudatusettepaneku kolmkümmend kolm poolt, kes hääletab vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Mm, muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu. kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, äh, elektrooniline kontroll hääletamine on lõppenud. kakskümmend kuus häält poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm äh, suulis-, äh, raportööri suulise muudatusettepanekuga, nagu siin kirjas, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm on tagasi võetud, kompromiss neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, kes on poolt, ei, vabandust, see on ka, seda ka ei ole vaja hääletada. muudatusettepanek viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud ma palun, et sotsiaaldemokraadid rohkem oma hääletamisõigust kasutaksid. aga kui see nüüd meile sobis, siis kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, hääletame elektrooniliselt hääletamine on lõppenud. kolm kolmkümmend üheksa häält poolt, üks vastu, häält eh, seitse erapooletut. nii et palju õnne proua rap-, arvamuse koostajale. ja nüüd hääletame Breda raportit, mis puudutab Islandi eduaruannet. Eh, seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa ja kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist, kes on poolt, kes on vastu? ma arvan, et enamus oli vastu, aga kontrollime elektrooniliselt kuueteistkümnendat. hääletamine on alanud, hääletamine lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend üheksa vastu, seitseteist poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et enamus oli sama, nii et tagasi lükatud. Äh, kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud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 kompromiss neli kahes osas. esimene osa äh, kuni sõnani country, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. ning nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kolm kahes osas. esimene kuni sõnani financial system, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud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 erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ning nüüd hääletame neljakümne neljandat, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ning ähm, nelikümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek kaks, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, viiskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolm, suuline muudatusettepanek kolm kahes osas, esimene osa mm, kuni historical rights end, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes toetab no, ajaloolisi õigusi, kes on vastu. seda me peame nüüd äh, kontrollima elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. viiskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, viiskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuuskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, suuline muudatusettepanek neli, kes on poolt kes on vastu, erapooletud vastu võetud. kakskümmend, kuuskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud kuus, kes on poolt, kes on vastu. seda me peame äh, kontrollima. ma arvan, et see on vastu võetud. aga kontrollime. hääletamine on alanud ja hääletamine on ka lõppenud. kakskümmend seitse poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. üks, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd elektrooniline lõpphääletus. hääletamine on lõppenud nelikümmend seitse häält poolt, üks hääl vastu. ja loodetavasti Islandi hääletus äh, läheb sama hästi, nii et palju õnne raportöörile. <laughs> Dieses werden wir, Herr Kollege, nicht ins Protokoll aufnehmen. seda me protokolli ei lisa, ütleb härra Brock nüüd me hakkame hääletama eh, Euroopa Liidu kaubanduse ja investeerimisstrateegiat Vahemere lõunapiirkonna riikides pärast eh, Araabia maade kevadisi revolutsioone. Eh, raportööriks on kolleeg Kristo Troovol, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks kahes osas, esimene osa kuni sõnadega Christian Communities, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, on vastu võetud, kes äh, on teise osa poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, samuti vastu võetud. ning kompromiss kaks, kes on poolt, kes on, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud elektrooniline lõpphääletus. Äh, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud nelikümmend poolthäält, kaks vastuhäält. Äh, nii et palju õnne proua Kristo Troobolile. ja nüüd äh, hääletame arvamust, mis puudutab komisjonipoolse välisabi korraldamise üleandmist äh, peakorterilt delegatsioonidele ja selle mõju abi andmisele. kes sellest aru sai, võib nüüd hääletada. kes hääletab esimese muudatusettepaneku poolt? kes on vastu? erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kas kontrollime elektrooniliselt? kontrollime siis kolmandat. hääletus on lõppenud. kolmkümmend ja poolthäält, kaheksateist vastuhäält, vastu võetud. neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa, koos suulise muudatusettepanekuga üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime siis elektrooniliselt hääletamine on lõppenud. tõepoolest tagasi lükatud äh, kakskümmend neli poolt, kakskümmend neli vastuhäält. ma ei lugenud enne iseennast, ütleb äh, härra Brock. ja nüüd me peame hääletama, ei vabandust, enne peame hääletama kümnendat, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ainult kaks häältasid vastu. nii et siin ei ole vaja liialdada elektroonilise kontrolliga. ja nüüd elektrooniline lõpphääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja vastu vastu võetud, nelikümmend viis poolthäält, neli vastuhäält. nii et palju õnne eh, härra raport, arvamuse koostajale. ja nüüd on meil väike paus ja me alustame kohe eh, sest kui, kohe jälle, kui meil on arvamuste vahetus eh, härra James Moroniga. no